täiskogul novembris, nimelt kahekümne kolmandast kuni kahekümne seitsmenda novembrini, sellel Strasbourgi nädalal on meil võimalik seda küsimust arutada. naistevastase vägivalla kaotamine, tegemist on küsimusega, mida meie oleme siin valdkonnakomisjonis juba väga innukalt arutanud, tegemist on tõesti ühe põhimõttelise küsimusega naiste õiguste kaitsmisel meil tuleb kaitsta naisi, kes elavad pidevas hirmus, kes kardavad, et nende vastu kasutatakse vägivalda, tihti on suisa nende elu ohus. nii et sellistel naistel ei ole võimalik isegi töö ja sotsiaalsest elust osa võtta, sest nende olukord on nii halb ja nende põhiõigused ei ole kaitstud. naistevallan, naistevastane vägivald on väga laiapõhjaline küsimus, tegemist on nii füüsilise kui ka vaimse vägivallaga, millele lisanduvad veel teisedki aspektid ja on väga palju rahvusvahelisi organisatsioone, nagu näiteks ÜRO, UNIFEM ja nii edasi, mis tegelevad võimalik, võimalike, erinevate võimalike võimalustega, kuidas oleks võimalik äh, naisi vägivallapainest päästa. ma meenutaksin teile, et Unifam on alustanud juba väga suure teavituskampaaniaga, mille pealkirjaks on Ütle ei naistevastasele vägivallale ja seda kampaaniat toetavad väga paljud erinevad organisatsioonid kogu maailmas. ja see tõsiasi näitab, et äh, tõesti soovitakse väga palju selles küsimuses ära teha ning Unifam äh, kavatseb nüüd veel ka teisi sarnaseid teavituskampaaniaid äh, paralleelselt juba nimetatuga alustada. ja seepärast tuleb ka meie valdkonnakomisjonil tõsiselt selle küsimusega tegeleda. me ei tohi kunagi mööda vaadata tõsiasjale, et naised kannatavad vägivalla all ja selline naistevastane vägivald kujutab endast naiste põhiõiguste rikkumist. ja et sellistel naistel ei ole võimalik äh, aktiivselt ühiskonnaelu erinevatest aspektidest osa saada resolutsiooni ettepanek on teile esitatud ja ma kutsuksin teid üles, vaadake seda teksti ja tehke muudatusettepanekuid, märkusi. mina tahtsin kõigepealt lihtsalt teha lühikese sissejuhatuse selle väga tähtsa küsimuse osas, on väga oluline, et me selle resolutsiooni ettepaneku kallal edasi töötaksime ja et toimuks ka vastav arutelu täiskogu saalis. ma al-, kuulutaksingi nüüd arutelu avatuks, teil kõigil on võimalus sõna võtta selle resolutsiooni ettepaneku osas. ja see peaks teil olema ka kõikides keeltes laiali jagatud, palun, teil on sõna. proua Matera, teil on sõna, palun kes on stadi. Äh, ma vaatasin äh, neid muudatusettepanekuid, mis resolutsiooni kohta on esitatud ning äh, ma näen, et väga paljud seisukohad äh, korduvad ning tegelikult ei lisa äh, mingit uut väärtust sellele raportile. vastupidi, on ka selliseid väga huvitavaid muudatusettepanekuid, mida mõned kolleegid on neist esitanud ning ma otsustasin mõned nendest muudatusettepanekutest alles jätta aga nagu ma ütlesin, ma ei äh, ole siia sisse võtnud eriti palju muudatusettepanekuid, sellepärast et väga paljud muudatusettepanekud olid korduvad. ma üritasin lihtsalt asju lihtsustada. Äh, muudatusettepanekute suur arv muidugi viitab sellele, et kõik on sellest teemast väga huvitatud, tegemist on väga olulise tundliku teemaga. me kavatseme sellele teemale pühendada väga palju tähelepanu ning ma loodan, et see töö, mida me täna teeme, Äh, paneb tõesti aluse olulisele instrumendile, mida Euroopa Komisjon ka saab kasutada selleks, et äh, tulla välja rohkemate algatustega selles küsimustes, nagu teiegi, proua esinaine, ütlesite. mul on väga hea meel äh, selle tähelepanu üle, mida meie komisjon on sellele küsimusele pühendanud. niisiis ma sooviksin teile selle töö jätkamisel edu. suur tänu, proua Matera, kas on veel küsimusi, kommentaare? kui ei ole, siis teeksin ettepaneku, et asume hääletama ja proua Baranova soovib siiski veel sõna saada, aga enne kui ma talle sõna annan, meenutaksin kolleegidele, et öö, äh, otsige palun oma hääletuskaardid välja, selleks et meil oleks võimalik siis elektrooniliselt hääletada. proua Baranova, teil on sõna, palun. aitäh arvestades seda, et mõned meie kolleegidest peavad äh, tunni aja pärast minema delegatsiooniga Madriidi, võtan ma sõna väga lühidalt. tegemist on tõesti väga olulise teemaga. asi, millele tahaksin tähelepanu juhtida, äh, puudutab muudatusettepaneku viiskümmend üheksa keelelisi versioone. Ingliskeelses tekstis on kirjas, et naised, kes on kannatanud vägivalla all, peaksid saama juurdepääsu õigusabile. Bulgaaria ver-, versioonis on tasuta õigusabile ja seetõttu ma tahaksingi selgitada, algtekst on ju tegelikult hispaania keeles, nii et, et kas jutt käib siis tegelikult õigusabist või tasuta õigusabist? meie eh, toetame seda seisukohta siis, kui tegemist on tasuta õigusabiga, see oleks nagu parem Fru Pav-, Fru Pavanova, vi sit-. proua Parvanova, palun. jah, me kindlasti kontrollime ja hoolitseme selle eest, et seda kontrollitakse. ma olen veendunud, et tegemist on tasuta õigusabiga. ma arvan, et äh, see küsimus saab lahenduse. siis ma arvan, et võime asuda hääletama Återigen försöker jag ta ändringsförslagens nummer. ma üritaksin praegu veel kord hääletust samamoodi läbi viia nagu hommikul, ehk et nimetan muudatusettepanekute numbrid inglise keeles. ja siis jätkame täpselt nii nagu ka eelmine kord, nii et jätkan nüüd inglise keeles muudatusettepanek kolmkümmend üks osade kaupa, kõigepealt esimene osa, kes on poolt, muudatusettepanek kolmkümmend üks, esimene osa, kes on poolt? vastu, erapooletu, tagasi lükatud. Okay. soovite kontrollida, siis kontrollime. palun, kolmkümmend üks, osa üks, hääletus on alanud hääletus on lõppenud ja tulemus on üheksa poolt, kaksteist vastu, mitte keegi ei jäänud erapooletuks. seega tagasi lükatud. number kaks, osa number kaks, kes on poolt? vastu? erapooletu? tagasi lükatud. osa kolm, kes on poolt? aa, see langeb ära, vabandust edasi järgmine muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt? kes on poolt, kolmkümmend üks, vastu, erapooletu, vastu võetud. ettepanek kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend viis selle saame me ühendada kolmkümmend viis, kolmkümmend neli, kolmkümmend kuus. ei, siiski tuleb eraldi hääletada. kõigepealt kolmkümmend viis. kes on poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. kolmkümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. soovite kontrollida? jah, palun, elektrooniline hääletus on avanud. okei okay,, või ju. olgu, te võite meile öelda, kas masin töötab uuesti jah. okei okay.. hääletus on lõppenud ja tulemus on kaheksa poolt, kolmteist vastu, kaks erapooletut, tagasi lükatud. muudatusettepanek number nelikümmend kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üks langeb ära, nelikümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. nelikümmend viis kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa langeb ära, ei, siiski mitte. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu vastu võetud. ettepanek nelikümmend seitse, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kuus kahes osas. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. me kontrollime, kontrollime teine osa, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. üksteist poolt, kuusteist vastu. tagasi lükatud siiski. nelikümmend üheksa. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis järgmiseks viiskümmend üks kas me saame hääletada viiekümne ühele? ei, see langeb ka ära. siis viiskümmend kaks järgmiseks, viiskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmine on viiskümmend kuus, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. tagasi lükatud. no kontrollime. hääletus on alanud. Now the vote is opened hääletamine algas. number viiskümmend kolm. viiskümmend kolm ja hääletus algas. hääletus lõppes. kuusteist hääletasid poolt, üksteist vastu, seega vastu võetud. nüüd muudatusettepanek viiskümmend neli kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viiskümmend seitse kahes osas. esimene osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 tagasi lükatud. ma ei arva, et see oleks vaja üle kontrollida. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ei, kontrollime siis üle. ma arvan, et saame üle kontrollida. kuuskümmend neli. hääletus algas hääletus lõppes, võeti vastu, kuusteist olid poolt ja kümme vastu. nii, siis kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kontrollime üle. kuuskümmend kaheksa, hääletus algas. hääletus lõppes. tulemus kaksteist poolt, viisteist vastu, tagasi lükatud. kuuskümmend üheksa poolt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 tagasi lükatud. kontrollime uuesti üle, hääletus algas. muudatus kuus. nüüd on hääletus avatud hääletus lõppes tulemus üksteist poolt ja neliteist vastu, seega tagasi lükatud. seitse, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksas ahaa, äh, kümme ja üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kas te tahate üle kontrollida? kontrollime üle. hääletus algas üheksa ja kümme ja üksteist. ei, üheksa ja kümme, ma vabandan, muudatusettepanekud üheksa ja kümme, hääletus algas nende üle. hääletus lõppes, võeti vastu kaheksateist häälega, kes olid poolt, kuus vastu, kaks jäid erapooletuks. üksteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaksteist kahes osas esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. viisteist, kes, see on tagasi võetud, nii et kuusteist nüüd, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitseteist, tahad üle kontrollida? hääletus algas kuueteistkümnenda muudatusettepaneku üle. hääletus lõppes. neliteist hääletasid poolt ja kolmteist vastu, seega võeti vastu. seitseteist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksateist, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd kaks muudatusettepanekut, kakskümmend kolm, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud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 vastu, erapooletud, vastu võetud. ja üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu, vastu erapooletud, vastu võetud ne- ja neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd on siis lõpphääletuse kord ja elektrooniliselt hääletame. palun, hääletus algas vabandust, ma ei tea, võib-olla ma eksin, aga mulle näib, et esimeses lõikes kui esimesed kaks osa tagasi lükati, siis ülejäänud osad tuleb hääletusele panna, aga me ei teinud nii. palun selgitage seda mulle, palun Jag ska försöka svara på frågeställningen. Det var så att del 1 och del 2 eh, avvisades. Suur tänu. Pool üks, osad üks ja kaks lükati tagasi, see tähendab seda, et ülejäänud osad langevad ära, nende üle ei ole vaja hääletada. seepärast me ei hääletanud ka nende üle. ja nüüd lõplik hääletus, lõplik hääletus, hääletus on alanud. Socialdemokratiska gruppen har en eh, ledamot för mycket. Sotsiaaldemokraatlikul fraktsioonil on üks liige liiga palju siin saalis, nii et üksteist peab loobuma hääletamast nüüd on arvud jälle paigas. hääletus on lõppenud. How do, how did you vote yes or no? kuidas te hääletasite, poolt vastu vastu? me paneme selle lihtsalt kirja. paneme kirja, et, et te hääletasite vastu ning tulemus on järgmine, seitseteist pool neli inimest resolutsiooni ettepaneku vastu, neli, sest kolm pluss proua Lülling ja neli erapooletut. suur tänu, suur tänu, suur tänu kõikidele kolleegidele teeksin ettepaneku, et jätkame nüüd kohe oma komisjoni koosolekuga ja nimelt järgmise päevakorrapunktiga. ehk selleks on siis juhataja teadaanded koordinaatorite soovituste kohta. meil on terve rida otsuseid, mis me võtsime vastu eriti mis puudutab omaalgatuslikke raporteid, me jagasime need laiali ja QNGL fraktsioon saab raporti, mis puudutab äh, soolise võrdõiguslikkuse teekaarti, rohelised äh, vastutavad äh, sooliste aspektide arvestamine majanduskriisis ja naised äh, juhtivatel töökohtadel on üks raport, mille eest vastutab Rahvapartei ja ALDE fraktsioon sai raporti sotsiaalse lõimimise kohta ja lõimitakse siis erinevatest vähemustest pärit naisi. me otsustasime, et kui keskkonnakomisjon soovib oma raporti koostada solidaarsuse ja tervise kohta, ehk et kuidas siis äh, tervishoiusüsteemis äh, ebavõrdsust vähendada Euroopa Liidus ja juhul, kui see raport valmib, siis meie koostame oma arvamuse selle kohta. otsustasime, et proua Bauer hakkab tegelema kahe tuhande kaheksanda aasta eelarve kinnitamisega. ja siis otsustasime veel, et petitsioonid, mis on saadetud edasi meie komisjoni, et me saadame need edasi kõikidele meie komisjoni liikmetele ja proua Moskardiini soovi arvutasime ka ka tegemist on siis moslemi naiste küsimusega Euroopas ja burka kandmise keeld. koordinaatorid otsustasid, et tegemist ei ole küsimusega, mis oleks Euroopa Liidu pädevuses ja mina informeerin äh, ettepaneku tegijat sellest otsusest peale selle arutasime läbi päris terve rea petitsioone, mis ei olnud ka meie pädevuses ja ka need petitsioonid saadame kõikidele saadikutele edasi, et te saaksite ennast informeerida. siis Välisasjade Komisjon koostab resolutsiooni laienemise kohta, nimelt Horvaatia, Makedoonia ja Türgi on varsti liitumas ja me otsustasime, et Äh, ka meie soovime oma sõna sekka öelda selle resolutsiooni koostamisel. me kindlasti sõnastame selged lõiked naiste õiguste soolise võrdõiguslikkuse kohta ja me soovime, et need siis resolutsiooni sisse viidaks. siis otsustasime erinevad tähtajad kuulamiste, delegatsioonireiside ja nii edasi kohta ja teile kõigile antakse selle kohta siis infot et te teaksite meie töökava täpselt arvestada. siis kuulamine, uus Euroopa Liidu strateegia soolise võrdõiguslikkuse kohta, seal me panime tähtaja paika, nimelt kolmeteistkümnes november. terve rida fraktsioone peaks selleks tähtajaks meile tegema ettepanekuid selle kohta, kuidas seda kuulamist korraldada ja lõpseks otsustasime, et komisjoni volinike kandidatuuride puhul läheme tagasi selle juurde, mida me arutasime täna hommikul. rääkisime sellest, milliseid küsimusi meie komisjon peaks esitama, saime terve rida kommentaare ja märkuseid, me võtsime kõiki neid kuulda ja panime siis kokku umbes küsimused, mida me sooviksime esitada ja need küsimused saadame me teile edasi, kõikidele komisjoni liikmetele. ja koordinaatorid otsustasid ka, et need ettepanekud, mis täna hommikul tehti, leiavad veel ka kajastamist. ja siis päris lõpus otsustasime me veel koordinaatorite koosolekul, et portfellide jagamise puhul, volinike kandidaatide puhul teatame kirjaga president Puusekile, et meie soovime, et määrataks volinik olgu ta siis mees või naissoost, kes tegeleks võrdõiguslikkuse küsimustega. see oli lühike kokkuvõte koordinaatorite koosolekust täna. ja teile saadetakse ka protokoll selle koosoleku kohta, see saadetakse kõikidele komisjoni liikmetele. meil on veel paar küsimust päevakorras. aga ma tahaksin praegu kõigepealt anda juhtimise üle proua Estrellale, sest meil tuleb minna delegatsioonireisile Madriidi ja sellepärast ma palun proua Estrellat, et ta võtaks nüüd äh, koosoleku juhtimise üle. mina tänan teid kõiki selle koostöö eest täna ja annan nüüd juhtimise üle proua Estrelale, palun. desculpa desta pausa. mul on väga kahju, et pidime tegema väikese pausi, aga mul tuli kõigepealt vaadata, mis siin siis nüüd edasi toimuma üldse hakkab. pidin vaatama, millised punktid päevakorras on ja millised punktid on arutamata. ja millest me üldse rääkima peaks. nimelt meil tuleb rääkida inimkaubanduse ennetamisest ja sellevastasest võitlusest ning ohvrite kaitsest. raportööriks on proua Bauer ja tema saab kohe ka sõna, palun Eh, suur aitäh kõigepealt kõigile, kes siia saali jäänud on. ma olen täiesti kindel, et mõnede jaoks on üllatus, et eh, arvamuse või arvamuse eelnõu või suulise küsimuse asemel meil on siin eh, see raport. Te teate, et Euroopa Parlament on asunud uuele seisuko-, on saanud endale uue positsiooni pärast seda, kui Lissaboni lepingule äh, on nüüd kõik presidendid allkirjad andnud. praegu ei ole meil võimalik äh, ajakavast kinni pidada ja lõpetada selle teemaga tegelemine enne, kui Lissaboni leping jõustub. ainukene võimalus on saata komisjonile sõnum selle kohta, mida me ootame mida äh, me neilt äh, soovime. me saame koostada suulise küsimuse ja võtta vastu ka resolutsiooni. olukord on praegu selline, et libekomisjon otsustas äh, just nimelt sellise lahenduse kasuks. ja nüüd on meil siis kaks suulist küsimust ja üks nendest küsimustest on siis mõeldud komisjonile, teine nõukogule ja äh, nendest küsimustest on olemas kaks versiooni, sellepärast et libekomisjon on koostanud erineva versiooni äh, suulise küsimuse kohta. meie peaksime koos proua Hetiga, kes on nende küsimuste raportöör, ette valmistama ühise versiooni suuliseks küsimuseks ja ka ühise resolutsiooni ma loodan, et me, meil on aega selle küsimuse juurde tagasi tulla, kui see ühisversioon on valmis. praegu on meil lihtsalt võimalik mitteametlikult seisukohti vahetada selle osas, mida me sooviksime siis libekomisjoniga ühises tekstis näha mida ma omalt poolt võin praeguses etapis lisada, on see, et nõukogu poolt on tulnud head uudised. nõukogu eh, hoolimata sellest, et komisjon peaks meile saatma selle teksti uue versiooni, mis tõenäoliselt on eh, väga sarnane eh, selle versiooniga, mis on arutusel nõukogus. ja nõukogu plaanib selle dokumendi siis vastu võtta kuskil novembri lõpus, detsembri alguses. aga see uus ettepanek, mille komisjon on teinud, on tõesti suur samm edasi. võib-olla mitte nii suur, nagu me lootsime, aga siiski üsna suur samm. kui mäletate, siis me nägime palju vaeva laste küsimusega, nende lastega, kes erinevate pealinnade tänavatel kerjavad meie liikmesriikides. paljud nendest lastest äh, on Europoli andmetel inimkaubanduse ohvrid. Äh, tihtipeale on nad ohvrid koos oma emadega, kogu oma perekonnaga ning meil ei ole mingeid vahendeid selle probleemiga tegelemiseks, sest eh, selle kohta ei olnud võimalik lihtsalt tõendeid saada ning kuna kirjamine ei ole ebaseaduslik, Euroopa Liidu, liidus, siis meil tõesti ei olnud mingeid vahendeid eh, selle probleemi lahendamiseks. nüüd on äh, kerjamine äh, siis äh, ka inimkaubanduse ühe avaldamisvormina nimekirja pandud. uues ettepanekus rõhutatakse väga ka ohvrite kaitset, püütakse äh, Äh, ära hoida sellised juhtumid, kus ohvrist saab veel kord ohver. ning neid püütakse siis igati aidata. loomulikult on meil võimalus ka oma ettepanekuid teha, sest selle info põhjal Äh, mis meil on, ei ole praegu ette nähtud tasuta õigusabi ohvritele. Äh, veel üks probleem on seotud sellega, kõigepealt äh, võib-olla hea uudis on see, et meil on võimalus alustada kriminaalasja ka väljaspool oma eh, territooriumi, aga mitte kolmanda riigi kodanike puhul, vaid ainult oma kodanike puhul. samuti on selles ettepanekus väga tugev eh, lastekaitse element. me peaksime aga hiljem kontrollima kui see tekst meil juba olemas on. kuivõrd tõsised need sanktsioonid on, sest nii palju, kui meie teame, siis juriidiline mõjuhinnang, mis möödunud aastal läbi viidi, näitas, et mõnedes riikides on karistused äärmiselt nõrgad. tegemist on pikaajalise probleemiga, ma mäletan, kui me alustasime inimkaubanduse küsimustega tegelemist, siis meil oli isegi üks liikmesriik, kus äh, süüalune võis lihtsalt trahvi maksmise teel pääseda nüüd on olukord siiski natukene muutunud. niisiis, kokkuvõtteks, olukord on praegu selline, et meil on esimene suulise küsimuse versioon olemas. me jätkame tööd selle teksti kallal. samuti jätkame resolutsiooni koostamist niisiis tähtajaks on detsember ja tõenäoliselt tuleb küsimus arutusele jaanuaris täiskogul. selline on siis hetkeolukord ja tänan tähelepanu eest. Thank you very much, Mrs Bauer. suur aitäh, proua Bauer. no on ju. kas on veel sõnavõtusoovijaid? ei või siiski? vabandust, proua Ernst, teil on sõna, palun, palun. suur tänu. tahtsin paar sõna öelda, sest tegemist on väga tundliku küsimusega meie jaoks on tähtis et sõnastus oleks täpne, eriti kui me räägime inimkaubandusest. tegemist on äh, väga laia mõistega ja me peaksime väga selgelt vaatama, kuidas me seda defineerime, selleks et me teaksime, millest me siin üldse räägime. teiseks, äh, karistusmäärade suurendamine. ma arvan, et tuleks tõesti vaadata, kuidas erinevates liikmesriikides olukord on meie leiame, et me peaksime mõtlema kus me, millistes valdkondades me soovime karistusmäärasid tõsta, sellepärast et äh, karistusmäärade tõstmine võib ka bumerangina tagasi tulla, eriti siis, kui me räägime lastest, lastest kui ohvritest. võib äh, karistusmäärade tõstmine olukorra isegi hullemaks muuta nagu öeldud, ma ei tea, kuidas on olukord teistes liikmesriikides, sellepärast tuleks seda täpsemalt vaadelda. kolmandaks, ma leian, et on väga hea, et ohvrikaitse mängib siin nii suurt rolli ja ta peaks ka seda tegema. ja seda on ka erinevate küsimuste tõstatamisel siin välja toodud. ja mis puudutab lapsi, siis tuleb väga selgelt seda siin ka täpsustada erinevad meetmed välja tuua, kuidas on võimalik lapsi kaitsta, näiteks siis, kui nad tunnistajatena kohtus esinevad või kui nad on ka ohvrid. ja nüüd tahaksin küsimuste kohta veel paar sõna öelda. on väga hea, et proua Bauer on selle küsimuse tõstatanud ja ole, on väga hea, kui me jätkame tööd täpselt nii, nagu see on ette pandud, meie soovime ka oma panuse anda, aga ma paluksin, et me vaataksime selgelt neid küsimusi uuesti üle, sest ühte asja tuleb kohe alguses öelda, nimelt küsimuses number üks, mis puudutab Frontexit, seda kurikuulsat Frontexit, siis äh, QNGL-i liikmena mul süda tilgub verd äh, et siia on nüüd Frontex veel sisse toodud, täiesti kontrollimatu organ. ma arvan, et siin selle küsimuse üle tuleks siiski veel rääkida ja me võtaksime sellest arutelust osa. mis puudutab ajakava, siis kuna mina olen uus saadik, siis on minu jaoks väga tähtis täpselt seda teada saada, et ma midagi maha ei magaks. jah muud proua Baueri ettepanekud, mida toetavad ka teised, toetame ka meie, nii et me oleme nõus äh, siin oma panuse andma. selleks, et me saaksime resolutsiooni vastu võtta, ma arvan, et on väga tähtis. kui lähtuda sellest, et Lissaboni leping midagi muudab, äh, siiski siin valdkonnas ka veel midagi ära teha Obrigada, senhora Ernst. Suur tänu, proua Ernst ja nüüd saab sõna proua Maisner. suur tänu, proua esimees minu arvates on ka väga hea, et me seda küsimust siin komisjonis arutame, ma arvan, et ta ei ole kunagi piisavalt ära tehtud äh, inimõiguste kohta. tahaksin rääkida täpsemalt punktist kuus A, mis puudutab äh, inimkaubanduse ohvreid. me räägime siin näiteks äh, maailma jalgpalli maailmameistrivõistlustest, mina olin toona Alam-Saksimaa parlamendi liige ja me peaministri ja siseministri ja sotsiaalministriga töötasime välja programmid selleks, et teha selgitustööd, me teame, et jalgpalli maailmameistrivõistluste ajal meil ei olnud võimalik inimkaubandust vältida ja me teame, et olid ohvrid ja et neid ohvreid pakuti siis prostituutidena turistidele ja et põhiliselt on mehed need, kes neid teenuseid kasutavad ja me leidsime, et meil tuleb alustada teavituskampaaniat ja selgitada nendele inimestele, et tegemist on inimkaubandusega ja ma arvan, et see on väga tähtis, kui me soovime rääkida sellest teemast ja sellepärast on mul väga hea, et see punkt number kuus A on siin sees, sest ma tean, et see tõesti ka toimib. suur tänu, proua Meissner! jah, me mäletame väga täpselt seda tööd, mida Euroopa Parlamendis ka ära tehti just äh, jalgpalli maailmameistrivõistluste eel. ma arvan, et me oleme tõesti algatanud programme ja tegevusi, teinud koostööd Saksamaa ametkondadega selleks, et äh, hullemaid tagajärgi ära hoida ja ma arvan, et tulemus oli päris positiivne. nüüd proua Kosta Eh, credo che sia, ringrazio molto la onorevole Bauer per questo contributo di. jah, ma tahaksin tänada proua Bauerit selle eest, et ta on mõelnud ka menetluste peale, mida tuleb paika panna pärast seda, kui Lissaboni leping jõustub Äh, sest äh, tegemist saab olema ühe esimese dokumendiga, mida komisjon vastu võtab pärast Lissaboni lepingu jõustumist ja seega tuleb arvestada erinevate menetlustega. ta rõhutas, äh, kui oluline see teema on ja meie komisjon ning parlament peaks panema paika mingi raamistiku selle jaoks, eriti arvestades, et me oleme teemaga kahe tuhande teisest aastast saadik tegelenud Äh, selles raportis on väga palju punkte ja mulle tundus, et kuus B oli eriti oluline. Äh, probleemiks on konsensus. ma, ma ei teagi täpselt, kuidas seda selgitada äh, need tingimused, mida me saame inimestele pakkuda ja kuidas me otsustame, kas inimene on äh, inimkaubanduse ohver, kuigi näib, et ta on selle kaubandusega isegi nõus te tihtipeale ütlete, et inimeste kaitsetus äh, on see, äh, mida tuleb kaaluda inimkaubandus peab olema kuritegu, isegi võib-olla, kui inimene ei ole kogenud füüsilist vägivalda ma tahaksin öelda veel seda, et me oleme olnud tunnistajaks sellele, kuidas inimkaubandus on muutunud. näiteks, kui me hakkasime inimkaubanduse küsimusega tegelema tuhande üheksasaja üheksakümne kuuendal aastal, kui mina tulin Euroopa Parlamenti siis me arutasime inimkaubandusalast valget raamatut ja liikmesriikide õigusakte, siis me rääkisime väga nähtavast inimkaubandusest, samas kui täna on äh, õigusaktid muutunud palju rangemaks ja äh, seetõttu inimest, inimkaubandus on muutunud vähem nähtavaks. Eh, tihtipeale ei ole kerge kindlaks teha, kas inimkaubandus eh, on tõesti aset leidnud, kas inimesi on orjastatud, eh, sellepärast et selline tegevus on varjatud. seetõttu on ka raskem vajalikke juriidilisi meetmeid rakendada mina tõesti tahaksin, et selle teema kohta rohkem teada saada, kas on olemas mingeid teadusuuringuid inimkaubanduse kohta? kas komisjon on midagi ette valmistanud? ma tean, et liikmesriikidel on palutud läbi viia uuringud ning jälgida olukorda, mis on üsna oluliselt mu muutunud varasemate aastatega võrreldes organiseeritud kuritegevus on äh, suutnud kohaneda ka kõige rangemate seadustega ning äh, niimoodi on tekkinud äh, veelgi uusi probleeme võrreldes nende, eriti nende õigusvahendite suhtes, mida me siis kahe tuhande neljandal aastal paika panime. ma arvan, et me peaksime oma suulises küsimuses sellele probleemile keskenduma, sest see on väga tõsine probleem. politseijõud ei saa, suuda alati orjust kindlaks teha. et ohvrid ei ole tihtipeale füüsiliselt sunnitud seda tegema, mida nad teevad Itaalias me oleme juba selle probleemiga tegelenud, aitäh! suur tänu, proua Kosta, ma tahaksin, et proua Bauer nüüd selle arutelu kokku võtaks. Of course uh,. Bevezetőnek hadd mondjak el egy érdekes történetet. Nemrég hallottam Bécsben a, a otse loomulikult ja ma räägiksin teile ühe huvitava loo, nimelt et natukene aega tagasi, kui Viinis toimus konverents rahvusvahelise rände üle, näidati meile seal fotot, kus oli võimalik näha tuhadoosi, millel oli kiri. lõpetage kaubandus tüdrukutega ja seal oli äh, aastaarv tuhat üheksasada üheksa. mis on selle loo juures huvitav? nimelt, et äh, naistega kaubitsemine toimus toona Euroopa ja Lõuna-Ameerika vahel. toona oli Lõuna-Ameerika rikas ja Euroopa vaene. nii et äh, naistega kaubitsemine pole mitte midagi uut, ehk et mitte midagi ei ole muutunud. ja niikaua, kui politsei hästi töötab, näeme me, et liikmesriigid ei tee head koostööd, ehk et tuleb siit teha järeldus, et meil on vaja ka liikmesriikide vahel paremini koostööd koordineerida, meil on vaja, et Frontex, Eurojust ja Europol hakkaksid paremini koostööd tegema. Lissaboni lepinguga on nüüd ka muidugi uued koostöövormid ette nähtud selleks, et võidelda organiseeritud kuritegevuse vastu. täiesti ilmselgelt on väga raske siin konkreetseid meetmeid kasutusele võtta. meil on võimalus küsimusi esitada ja meil on ette nähtud kakskümmend viis rida aga mida on võimalik öelda kahekümne viie reaga, me võiksime esitada sadu küsimusi, mis kõik on kakskümmend viis rida. nüüd raamotsused, mida oleks võimalik hiljem vastu võtta, võiksid olla päris heaks vahendiks inimkaubanduse vastu. mul on lihtsalt üks märkus veel. kas meil on olemas head definitsiooni? on terve rida häid definitsioone, aga definitsioonid muutuvad. meil on näiteks Palermo protokoll, kus inimkaubandus on väga selgelt defineeritud. Euroopa Nõukogu on andnud oma definitsiooni ka raamotsustes on kirjas Euroopa definitsioon. mis on nende vahe? varasemas Euroopa definitsioonis oli näiteks kirjas, et äh, inimkaubanduseks ei peeta näiteks organite saamiseks läbi viidavat äh, inimkaubandust nüüd on meil veel ka Euroopa Nõukogu konventsioonid, mis on küll tähtsad, aga mis tekitavad segadust. on äh, vahe terve, on terve suur vahe inimkaubanduse ja inimestega smugeldamise vahel ehk salakaubanduse vahel. ja väga raske on kohe alguses öelda, kas tegemist on inimkaubanduse või inimestega salakaubitsemisega, sest Äh, vahel inimesed maksavad selle eest, et neid kuhugi viidaks, kuid siis hiljem avastavad nad äkki, et nad on hoopis saat-, sattunud inimestega salakaubitsemise ohvriks. nüüd lastekaitse. jah, väga sel-, õigesti öelda siin, et meie eesmärgiks peaks olema see, et ohvreid mitte kunagi ei karistataks, isegi siis, kui nad äh, on sattunud illegaalsete ettevõtmiste ohvriks. ja see raamotsus on selles osas olnud väga-väga tagasihoidlik. näiteks kui äh, lapsed satuvad tähelepanu keskpunkti, sest nad on kohus, kohtus tunnistajad äh,, me teame, et on võimalik lapsi eelnevalt üle kuulata, see videolindile võtta ja see on kindlasti suureks sammuks edasi võrreldes varasema olukorraga. ning punkt kuus B on ka väga tõsine küsimus, sest me teame, et Stockholmi sündroom kui selline ka tõsiselt eksisteerib kahjuks. ja see teeb asjad veelgi keerulisemaks, sest olukord muutub keerulisemaks, kui me peame meetodeid välja valima. aga ei ühegi küsimuse ega otsusega raamotsusega pole meil võimalik seda probleemi lahendada. ma võin teile kinnitada, et kui ka see ametiperiood lõpeb, siis on veel väga palju ära teha, et ma ei ole kõike saavutanud. jah, suur tänu, proua Bauer kohe kindlasti on tegemist väga keerulise küsimusega, mis on aga kahjuks ka väga päevakajaline ja seetõttu ka väga tähtis ja see on ka põhjus, miks me Lissaboni lepingu jõustumisega loodetavasti esimesel detsembril siis saame me arvestada Euroopa Parlamendi pädevuste suurenemisega. nii et meil on võimalik siis ka selles valdkonnas rohkem pädevusi saada ja seega ka rohkem võimalusi saada äh, võitlemaks selle äh, küsimuse vastu, seda siis kaasotsustamismenetluse kaudu. me ei tohi aga oma tööd katkestada ja kui te olete sellega nõus ja ma eeldan, et te olete nõus pärast seda, mis ma siin kuulsin, siis teeksime niimoodi, nagu proua Bauer ette pani ehk et me esitame komisjonile ja nõukogule suulise küsimuse ja kui te olete nõus, et me sellele lisaks veel koostame ka resolutsiooni ettepaneku. seda tööd juhataks siis proua Bauer. kui te selle kõigega olete nõus, siis ähm, oleks tegemist väga kasuliku ettevõtmisega, siis saaksid ka variraportöörid omavahel koostööd teha. ja see resolutsioon siis selle resolutsiooni saaksime me siis järgmisel koosolekul vastu võtta. ja see järgmine koosolek toimub kolmekümnendal novembril kell kolm pärastlõunal. see tähendab, et sellel koosolekul saame me seda resolutsiooni ettepanekut siis arutada ja vastu võtta ja see resolutsioon leiaks siis arutust neljateistkümnendast kuni kuueteistkümnenda detsembrini Strasbourgis täiskogul. ja sellega on meil ka päevakord ammendunud. seepärast on, soovin teid kõiki veel tänada, kõiki, kes võtsid koosoleku tööst osa, tänan ka tõlke tõhusa töö eest